nii, läheme nüüd edasi, meil on siin komisjoni asepresident proua Mogherini. ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde päevakorras, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis. nii et palun, proua asepresident, kui te olete valmis, siis teil on sõna aitäh! suur tänu selle arvamuste vahetuse üle olukorra kohta Kongo demokraatlikus vabariigis. nagu te teate, Euroopa Liit on olnud äh, Kongo demokraatliku vabariigi tugevaks äh, ja järjekindlaks partneriks viimastel aastatel. kahe tuhande kuuendal aastal me andsime abi selleks, et oleks võimalik korraldada esimesed demokraatlikud valimised ja Kongo Demokraatlik Vabariik on viimase kümne aasta jooksul olnud üks meie tähtsamaid prioriteete. meil oli seal kaks sõjalist operatsiooni, julgeolekusektori reformi toetasime, kaks ühise välis- ja julgeolekupoliitika operatsiooni, peale selle aitasime üles ehitada ka taristut. ma arvan, et paljud teist täna muretsevad äh, Äh, sellepärast, et äh, valimismenetlus on siin takerdunud. Äh, probleeme on ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta probleemiga ja ka presidendivalimistega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal uue valimisseaduse vastuvõtmine on endaga kaasa toonud vägivaldsed protestid ja need on olnud isegi ohvritega sellel raskel hetkel kutsume me kõiki poliitilisi jõude üles jõudma Äh, kompromissile selleks, et äh, lahendada probleem ja me kutsume valitsust üles, äh, et poliitilist õhkkonda õgvendatakse praegusel hetkel seaduse ettepaneku vastuvõtmine on edasi lükatud, see samm on natukene valimismenetlust äh, pidurdanud, kui tegemist on äh, siiski positiivse sammuga. väga tähtis on siiski pidada kinni poliitilistest õigustest, see on tähtsam kui ajakavast kinnipidamine. kogunemisvabandus, opositsiooni õigused on kõik demokraatia väga tähtsaks osaks Need kriitilised tegurid on osa meie dialoogist Kongo valitsusega. me soovime poliitilist õhkkonda seal parandada. ma olen täiesti teadlik ja jagan teie muresid olukorra pärast äh,, doktor Tõnis Mukwege olukorra pärast ja lubage mul veel öelda, et äh, mul oli au istuda siinsamas kojas ja eelmise aasta novembrikuus kuulata tema dramaatilisi sõnu, kui talle anti üle Sahharovi auhind. ja mul oli au ka sellel sünd-, pärast seda sündmust äh, kohtuda temaga selleks, et rääkida koostööst konkreetsete projektide kaudu. Euroopa Liit Äh, väga tähelepanelikult jälgib olukorda äh, seal ja vaatab ka doktor Mukwege julgeolekuolukorda, sest tema on inimõiguste eest kaitsja. ma olen ka oma esindajal Kinshasas palunud, et ta teeks koostööd äh, arstihaigla ja ametivõimudega demokraatlike valimiste korraldamine ja võimu demokraatlik üleandmine on väga tähtis selleks, et tagada Kongo demokraatlikus vabariigis stabiilsust. ja stabiilsus sõltub ka teistest teguritest, nagu näiteks äh, Ida-Kongos äh, relvastatud rühmituste tegevuse lõpetamise kaudu meil on sellegipoolest väga palju tähtsaid proovikivisid veel ees, näiteks erinevad liikumised. M kakskümmend kolm liikumine, relvade ärakorjamine üksustelt ja nii edasi FD mässuliste rühm on siiski suureks ohuks pikaajalisele stabiilsusele. üheksakümne neljanda aasta genotsiid on kõigil veel meeles, see rühmitus tõi väga palju kannatamist äh, kaasa. ÜRO toetusega on meil nüüd ainukordne võimalus tegeleda selle konflikti ühe kõige tähtsama põhjusega FDLR liikumise äh, küsimusega oleme me tegelenud eelmise aasta, vabandust, jaanuarikuus välisasjade komisjoni rääkisime me sellega ja ka nõukogu järeldustes on see kirjas, kus me ütleme, et on tõesti aeg nüüd ka sõjaliste operatsioonidega selle vastu võidelda. väga tähtis on, et äh, tsiviilühiskonda kaitstaks ja et kinni peetaks operatsioonide ajal rahvusvahelisest humanitaarõigusest veel kord toetan seda, et ÜRO oleks kaasatud nendesse operatsioonidesse. Monusco ja kõikide teiste rühmituste ühise jõupingutusega on tegemist ja samamoodi on kasutatud, kaasatud sinna ka ÜRO eriesindaja. lugupeetud saadikud, lubage mul veel kord toonitada, et ma jagan ka teie soovi rääkida sellest, kuidas konflikt on seotud ka maavaradega sealses piirkonnas. Euroopa Liit on hakanud ka selle küsimusega tegelema koos komisjoniga, nagu te teate, minu eelkäija avaldas teatise selle kohta, kuidas ka maavarade alast konflikti lahendada ja praegusel hetkel nõukogu vaatab öö, äh, üle seda seadusloomelist projekti, mis järgnes sellele teadisele. Äh, Euroopa Liidul on tõesti pikaajalised äh, kohustused Kongo demokraatlikus vabariigis. Äh, Virunga looduspark mängib väga tähtsat rolli, selle looduspargi oht on ohus, seal kaevandatakse naftat ja me jätkame olukorra jälgimist seal ja vaatame, milliseid otsuseid vastu võetakse ja kuidas need mõjutavad looduspargi tulevikku. härra Verveke, Euroopa Liidu öö, äh, koordinaator Suurjärvestikus, temale andsin mandaadi tegeleda selle küsimusega ja ootan juba tema aruannet. suur tänu teie tähelepanu eest ja ootan põnevusega juba teie tähelepanekuid. Is... aitäh, proua asepresident, nüüd alustame fraktsioonide sõnavõttudega, esimesena härra Stier, kaks minutit. aitäh, proua juhataja. probleemid Kongo demokraatlik-, demokraatlikus vabariigis on väga laialt levinud, kõrge esindaja tõi mõned need välja, näiteks mineraalide kaevandamine ja ebaseaduslik äh, relvastatud rühmituste rahastamine, süstemaatiline naiste vägistamine, mille eest tunnistas doktor Mukwebe ja äh, selektiivne õigusemõistmine, ähm, kui doktor Mukwege äh, haigla suleti pärast kriitikat, aga kõik need probleemid ähm, on Äh, sellepärast, et puudub õigusriik, äh, kõrge korruptsioon, mm, protestijad Kinshasas tulid barrikaadile, sest, barrikaadidele, sest äh, valimisseadust muudeti ja see tähendas, et enne järgmisi valimisi tuli korraldada rahvaloendus ja selge on see, et valimisreform oli katse hoida võimul president Kabilat. seetõttu on äärmiselt oluline kinnitada üle demokratiseerumispüüdlusi ja edendada demokraatiat selles riigis ja samuti jätkata arengukoostööd, et ehitada kaasavaid demokraatlikke institutsioone. me peame tegema täiendavaid jõupingutusi nii arengupoliitikas kui üldises Euroopa Liidu poliitikas see peaks olema üks peamisi sõnumeid, mida meie välja saadame. samuti tahaksin lisada, et äh, hoolimata sellest, et täna on võimul autoritaarne valitsus, äh, mida juhib president Kabila, enne seda valitses tema isa, on probleemiks, peamiseks probleemiks korruptsioon. kaasavaid institutsioonide loomine aitab seda protsenti lahendada kolleeg Kienge, kaks minutit. Grazie, eh, signor presidente, l'elezione presidenziale nella repub-. aitäh. presidendivalimised eh, Kongo demokraatlikus vabi-, vabariigis on äärmiselt olulised mitte ainult eh, demokraatia konsolide-, konsolideerimiseks selles riigis, vaid ka tasakaalu ja stabiilsuse ähm, huvides äh, Suure järvistu piirkonnas. me ei taha näha meetmeid, mis võõrandaks miljoneid kodanikke demokraatiast, hea valitsemine peab alati olema kohal, aga sellest on ju pikka aega puudust, puudus olnud. paljud inimesed on brutaalselt tapetud, kuigi nad on täiesti õiguspäraselt protestinud valimisseaduse muutmise vastu teised demonstrandid ja kohalikud olulised inimesed on kinni peetud ja me nõuame, et nad koheselt vabastatakse jällegi vab-, vägivaldne naiste vastu ja me tahame, et isikud, kes selle eest vastutavad, läheksid kohtu ette. me peame tunnistama, et demokraatia legitiimsus aitab ainult vältida, vältida konflikte, see on tohutu vast-, vastutus, mis pannakse Kongo valitsejate õlule ja Euroopa Liit peab seda nõudma, mis tahes äh, inimõiguste rikkumised on alati hukka mõistetud, äh, ükskõik kas kogukonnas või, äh, või siis ka Haagi kohtus. me toetame Monesco missiooni ähm, ja juhataja, ma tahaksin väljendada oma häbi Euroopa kodanikuna kakskümmend üheksa inimest on Lampeduusasse teel jälle oma elud kaotanud, need äh, hukkunud tuleb lisada tuhandete hulk juurde, kes äh, on juba surnud teel Euroopa Liitu. aitäh! Äh, härra Michel. suur tänu, proua juhataja, härra, proua kõrge esindaja, ma tahaksin, kõrge esindaja, teid, teile kõigepealt tunnustust avaldada selle väga selge ja täpse kokkuvõtte eest, mille te täna siin esitasite ja see näitab seda, et te olete väga pühendunud Kongo demokraatliku vabariigi probleemidele. olukord on seal muutunud äärmiselt keeruliseks, seal on mitmeid põhjuseid, kõigepealt on väga oluline see, et presidendivalimised ja usaldusväärsed presidendivalimised peetakse sellel päeval nagu ette nähtud, rahvusvaheline sõltumatu valimiskomisjoni esimees peab nii kiiresti kui võimalik ja ma nõuan seda, et rahvu-, koostama äh, programmi, mis äh, lubaks äh, valimistel toimuda sellel ajal, kui on ette nähtud ja lisaks senati esimees on ka olnud väga vapper ja on olnud vastu sellele, et äh, rakendataks, et muudetakse artiklit kaheksa, mis oleks kahe aasta võrra lükanud edasi presidendivalimised, on väga oluline see, et valimiste protsess toimuks äh, vägivallata õhu, õhustikus äh, ja et ei astutaks vastu kodanikuühiskonnale, et ei ähvardataks kandidaate ega ajakirjanikke. pressivabadus ja meeleavaldamisvabadus on põhivabadused, mida ei tohi ähvardada ei tagakiusamised, ähvardamised või vahistamised. nüüd, mis puudutab Kongo armeed, see, et on demokraatlike armeede vastu, armee vastu astutud Rwanda vabastamisarmee puhul, see, see, et tehakse koostööd nüüd varasemast erinevalt selles küsimuses koos MONUSCO-ga on väga teretulnud, see on oluline element sellepärast et see küsimus on olnud selles piirkonnas pidevalt äh, lõhestav küsimus ja Rwanda probleem on mõjutanud tervet regiooni. nüüd äh, tsiviilühiskond, äh, naised ja tüdrukud satuvad pidevalt seal ebainimlike kuritege-, kuritegude ohvriks. doktor Mukwege on oma tööd seal teinud nende ohvrite hüvanguks ja loomulikuks me ei saa olla nõus sellega, et teda ähvardatakse või tehakse muud taolist, me ei, me ei tohi lubada seda, et teda kiusatakse taga rahvusvahelised vaatlejad ja ÜRO ning ka Euroopa Liit peab pidevalt hoidma silmas seda, kas inimõigustest peetakse kinni. proua juhataja ütleb, palun kõik pidage kinni oma kõneajast ja järgmisena saab sõna kolleeg Senna Rodriguez. Eh, eh, aitäh, proua juhataja. tahaksin veel kord rõhutada et äh, kõik konfliktid, millest me räägime siin parlamendis, äh, on äh, väga tihedalt seotud rahvusvaheliste ettevõtete ja lääne võimude huvidega, kes ürit-, tahavad kasutada maavarasid nendes riikides. tahaksin samuti välja tuua, et Kongo Demokraatliku Vabariigi puhul selle riigi strateegiline tähtsus on väga oluline, võttes arvesse tema toodud suurust ja tema maavarade rikkust nii vask, hõbe, nafta ja nii edasi, tegemist on väga rikka riigiga, samal ajal on ta vaesunud, kui me tahame lahendada need konfliktid, peame alustama sellest, et me tõsiselt räägime vajadusest, et hargmaised ettevõtted lahkuksid sellest piirkonnast, jätaksid need ressursid sellele rahvale ja selle riigi majandusele, me tahame, me peame rõhutama, et konflikti tingimustes on oluline, et äh, naised ja tüdrukud ei kannataks ja me peame neile eraldi tähelepanu pöörama. Argentiini, one minute and a half. proua Sargentini, poolteist minutit. aitäh veel aasta enne valimisi näeme, et Facebook pannakse kinni, et allasurumised muutuvad üha tihedamaks ja et inimõiguslaste elud on äh, ohus. ma arvan, et aasta enne valimisi on väga tähtis see, et meie nõuaksime, et valimisi lükatakse edasi ja et äh, et president ei saaks jääda kauem võimule kui kaks ametiaega. me peame väga täpselt vaatama, mis toimub Kongos. eriti tähtis on kaitsta inimõiguste eest võitlevaid inimesi. kuid mida me peame tegema, on ka see, et me ka praegusel hetkel olevad konfliktid lahendaksime. proua Mogherini, võib-olla peaks praegusel hetkel vaatama, mida teatud ettevõtted seal teevad. see koda siin soovis, et meil oleks seadusandlus, mis puudutab kõigi tooteid ja mis aitaks konfliktipiirkondades tagada jätkusuutliku kaevandamise seal on tegemist sõjaga, see sõda ja konflikt puudutab just kaevandamist ja kaevandamise kaudu saadakse raha selle sõja ja konflikti pidamiseks, nii et tõesti siin tuleks midagi tõhusat ette võtta, aitäh uh,. me oleme pisut aega vast maas ja siis eh, ei võimalda sinise kaardi küsimusi, ma vabandan. järgmine kõneleja, härra Kaarver, üks minut, palun. aitäh, proua juhataja. näete siin selget näidet lääne poliitikusest, kes kasutavad etturitena ähm, Aafrika riike oma malelaual. Ähm, tulemused äh, on, äh, pärinevad äh, Belgia kuninga Leopoldi tegudest, tegudel, kes ähm, võttis oma valitseda selle riigi Aafrika mm, juhtimisel ÜRO peaks liikuma edasi Ehm, ja saama üle võitlusküsimustest, minu küsimus on ehm, sada kakskümmend üks süüdistust ehm, inimõiguste rikkumises kindral Bruno Madivo ÜRO ja Kongo ühisoperatsioonides, kas keegi suudab säilitada oma võimu, kui me mm, selles piirkonnas ikkagi otsime uut lootust? aitäh. suur tänu, äh, proua Gabriel, poolteist minutit suur tänu, äh, proua juhataja, äh, kõrge esindaja, kallid kolleegid, äh, vaatamata meie jõupingutustele ei saa ma tunda täna rõõmu selle üle, et Kongo oleks riigi kõrgusel valimisseadus ja selle muudatused ei taga julgeolekut valimisperioodiks. mõned võtmeargumendid, kõigepealt tuleb kinni pidada valimiskalendrist, tuleb esitada konkreetne eelarve, eelarve selle jaoks, näha ette ka valimiste valve ja nii edasi kaheksa kuud on seda tööd nüüd tehtud, aga mitte midagi ei ole valmis tehtud, valitsus ei saa praegu pidevalt lükata seda probleemi kõrvale. nüüd on taga, tuleb tagada poliitiline dialoog kõikide osapoolte vahel, me peame neid julgustama, olgu seda siis läbi töögruppide või assamblees või läbi uute algatuste, mis tagaksid arutelud osapoolte vahel, selleks et taastada usaldusväärsus ja tagada võimu üleminek. kolmas võtmesõnum, mis me peame välja saatma, Addis Abeba kokkuleppest kinnipidamine. FDLR-i vastane võitlus ei saa tuua tulemusi, kui me selle raamkokkuleppe kokkuleppe sätetest kinni ei pea ja sellest peavad kinni pidama kõik pooled. Äh, arutelu jällegi äh, annab meile võimaluse tuletada meelde doktor Mukweget äh, Kongo valitsus ei tohi äh, takistada tema haigla tegutsemist ja lõpetuseks tsiviilisikute kaitse peab jääma prioriteetseks mitte ainult MONUSCO tegevuse all, vaid aga kindlasti äh, äh, Kongo Demokraatliku Vabariigi armee enda poolt samuti. suur tänu, kolleeg Arena, palun kaks minutit. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, proua Mogherini, teile selle tänase avalduse eest. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles kolleeg Louis Michel nii meediavabaduse kui ka inimõiguste küsimuses küsimus, aga olen nõus temaga ka valimiste kalendri osas. vaatlejad äh, peaksid just nimelt sinna, niimoodi sinna saadetama, nagu härra Michel ütles, Euroopa Liit peab jääma järjepidevaks ja äh, me näeme seda, et rahvusvaheline kaubandus kasutab praegu Kongos ära seda olukorda, INTA Äh, komisjon äh, siin äh, on rääkinud väga palju sellest, et tuleb konfliktimineraalide puhul mingisuguseid konkreetseid samme ette võtta, see on skandaalne, praegu komisjon on võtnud väga kahvatuid samme ja Euroopa Parlament peab oma vastutust kandma. härra Mukwegele me oleme andnud Saharovi auhinna ja tema on meilt nõudnud seda, et me piiravaid meetmeid võtaksime Äh, vastu. Euroopa Parlament peab kandma oma vastutust ja mitte ainult inimõiguste olukorras sõna võtma. jah, neid vastu, nende rikkumiste vastu tuleb samuti võidelda, aga meil on ka teisi meetmeid selleks, et äh, ka teiste rikkumiste vastu astuda. suur tänu. Mr Pagasaur Tundua for one minute. härra Pagasaur Tundua, üks minut palun, siiski proua. aitäh, ka mina toetan neid ettepanekuid Äh, sest need on väga mõistlikud äh, eriti need ettepanekud, mida just kolleeg praegu välja tõi, aga härra ähm, Michel, novembrikuus andsime Sahharovi auhinna Muk-, doktor Mukwegele üle, kuulasime ära tema sõnad ja juba toona rääkisime me sellest, kui tähtis on hoolitseda selle eest, et äh, naiste ja laste peal vägivalda ei kasutataks ja võideldaks sõja vastu. doktor Mukwege palus meid, et me äh, Addis Abeba raamkokkuleppel siiski hinge sees hoiaks. tegemist on väga hea kokkuleppega, mille täitmist on nüüd juba üle kahe aasta edasi lükatud. nüüd on ootamas meid valimised kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja väga tähtis on, need valimised tooksid endale kaasa, endaga kaasa julgeoleku. proua Mogherini, väga tähtis on, et ka Euroopa Liit äh, toetaks nende valimiste läbiviimist aitäh, järgmisena proua Valenciano, palun poolteist minutit. aitäh, proua juhataja, ka mina kuulun nende hulka, kes ütlevad, et Kongo demokraatlikus vabariigis tuleb kiiresti midagi ette võtta. meil novembrikuus oli võimalik kaks kuu, kaks tundi doktor Mukwegega rääkida, tema ütles, et Euroopa Parlament peab midagi ette võtma, on väga tähtis pakkuda kaitset äh, Äh, novembrikuust olukord ei ole aga paranenud, äh, doktor Mukweget ähvardatakse edasi, ta saab äh, ähvardavaid kirju ja tema olukord haiglas ning ka üleüldiselt personali olukord tema haiglas on väga õudne me kuuleme ikka ja jälle veel oma peades neid sõnu, mida doktor Mukwege meile ütles ja nüüd on tõesti viimane aeg, et Euroopa Liit, eriti Euroopa Parlament võtaks vastu meetmeid, millega oleks tõesti võimalik midagi ette võtta Kongo demokraatlikus vabariigis. me ei saa lihtsalt Sahharovi auhinda anda härra Mukwegele ja nüüd ta lihtsalt hätta jätta. eriti kui mõtleme, kui ohus on tema julgeolek. viimastel kuudel oleme näinud, et vägivald on suurenenud, eriti just alla viieaastaste laste vastu. samal ajal Kongo valitsus ei ole selles osas mitte midagi ette võtnud ja doktor Mukwege palus, et rahvusvahelised uuringud viidaks läbi selles valdkonnas. rahvusvaheline menetlus peaks läbi viidama äh, Eh, nii, et kaasatud on Euroopa Liit, see teeniks rahu Kongos ja aitaks tagada Deniss Mukwege isiklikku julgeolekut. ta toona isiklikult palus seda ja toona üle poole parlamendi toetas ka teda. aitäh, järgmisena härra Guerrero Salom, palun, poolteist minutit. aitäh, proua president, lugupeetud kõrge esindaja. Kongo valitsuse repressioonid ja nelikümmend kaks surnut viimastel kuudel on tõesti väga dramaatiline, aga teiselt poolt on tegemist ainult äh, tilgaga meres, sest meil on miljoneid põgenikke, miljoneid inimesi, kes vajavad humanitaarabi sealses äh, piirkonnas peale selle tuleb mõelda selle peale, et poliitilist opositsiooni kiusatakse taga, kodanikuühiskond on igatepidi alla surutud. Euroopa Liit peab tegema koostööd Aafrika Liiduga ning peab kaasama kõik äh, osapooled äh, rahu tagamisse ning vabade valitsuste, vaba, vabade valimiste korraldamiseks. Euroopa Liit peab otsustavalt siin edasi minema eriti just äh, mõeldes ka nende äh, vereteemantide peale, millega äh, rahastatakse sõjaväge. ma arvan, et just sellega peaksid Euroopa Liidud tegel-, Euroopa Liidu institutsioonid tegelema ja ütleme seda teile just, proua kõrge esindaja. aitäh, järgmisena härra Frunzulika, palun üks minut. Thank you uh,, Mrs President. aitäh, proua president Kongo demokraatlikus vabariigis toimuv on vastuvõetamatu ja vägivald tuleb hukka mõista. parlament on vastu võtnud äh, tähtsa otsuse valimisseaduse osas me ootame, et, et Kongo Demokraatlik Vabariik kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aastaks paneks paika valimiste kuupäeva. demokraatlik kriis muutub järjest hullemaks Kongos, rahva julgeolek on ohus, kakeldakse maavarade pärast, kasutatakse seksuaalset vägivalda sõjarelvana. tundub, et see riik on nüüd tõesti samm-sammult langenud kaosesse poliitiliste oposit-, poliitilise opositsiooni inimõiguste eest võitlejate allasurumine tuleb lõpetada kohe ja ma eeldan, et komisjon võtab vastu ka vajalikud sammud, et seda ka siis teha. mulle valmistab muret ka meie Saharovi laureaadi Deniss Mukwege julgeolek tema haigla on sattunud äh, rünnakute alla kohe päev pärast seda, kui ta käis siin kojas. ma loodan, et Manuska võtab vastu kõik vajalikud äh, meetmed selleks, et äh, julgeolekut tagada. aitäh, kolleeg Frunzulika, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kolleeg Marias saab esimesena sõna. aitäh Kongo viimaste valimiste tulemused tõid rahvusvahelise üldsuse jaoks kaasa keerulise olukorra. nüüd on tähtis hoolitseda selle eest, et riik ei satuks kaosesse. me peame vaatama, mis on põhiseaduses kirjas. seal öeldakse, et valimised toimuvad kindlal päeval see, et äh, nüüd valimiste paikapanemine anti presidendi ülesandeks, tõi endaga kaasa väga suuri meeleavaldusi, äh, proteste ja verevalamist. on väga palju surnuid äh, relvastatud rühmituses Kongos, aga soovivad ainult ühte, nad soovivad saada maavarasid enda kontrolli alla nüüd on muidugi väga tähtis, et Kongos oleks stabiilne demokraatia ja väga tähtis on, et Kongo maavarasid kasutataks Kongo riigi huvides ja meie peame hoolitsema selle eest, et inimesed ise saaksid oma maavaradest kasu lõigata. aitäh, kolleeg Marias! seekord on meil täpselt nii palju sõnavõtusoovijaid, nagu on ka aega, ütleb härra juhataja, sellepärast saavad äh, kõik need sõna, kes veel ei ole sõna saanud, kõigepealt äh, kolleeg, kolleeg Javtšotšis, palun Kongo je za. Kongo demokraatlik vabariik on Euroopa Liidu jaoks eriliselt tähtis. mitte sellepärast, et et tegemist on riigiga, mis oli kunagi Belgia kuninga Leopoldi taktikepi all. praegusel hetkel Kongo puhul on meil paika pandud ilmselged eesmärgid. me soovime, et Kongo riik teeniks Kongo rahva huve. kui me andsime doktor Mukwegele selle hinnalise auhinna, siis peaks meil olema selle auhinnaga seotud ka teatud poliitikad ja sellepärast kutsun kõrget esindajat üles, et ta lahendaks olukorra äh, Kongos demokraatlike meetmetega ja valimiste kaudu, sest äh, see näiteks, keda rahvas soovib näha võimul. aitäh ja kolleeg Rivasi. härra juhataja, mina tahaksin äh, sõna võtta kohta maavarade väljavidamise osas. Te teate, et siin öö, mobiiltelefonis on mineraalid, mida kaevandatakse just nimelt Kongo Vabariigis ja e, see tekitab raha, millega e, FDLR oma tegevust rahastab, sellepärast et kaevandatakse nende kontrolli all oleval pi-, all olevas piirkonnas. Euroopas e, on määrus, mille kohaselt vabatahtlikult ettevõtted peavad oma mineraalide päritolu paljastama aga meil oleks sellist kontrolli, nagu meil on näiteks uraani osas ja peaks olema rikkumisi. Äh, USA-s juba on selline seadus, mis on, mis siis äh, rikkumised karistab, meil on vabatahtlik süsteem. ei piisa ainult äh, sellest, et importijate osas tuleb sertifikatsioonide ja lubade süsteem sisse viia, see peab olema kogu tarnimisahelas niimoodi ja et kas ja vaadake, kas teie telefonis on ka mineraale sealt ja minu meelest on see skandaalne, võetakse ära mikrofon aitäh, kolleeg Rivasi, kolleeg Castaldo, palun. Grazie presidente, citando uno scrittore della mia terra, Flaia. aitäh. või öelda, et Kongo demokraatlikus vabariigis on olukord murettekitav ja tõesti äh, tõsine tuleb lihtsalt mõelda selle peale, mida äh, president on teinud selleks, et valimisi edasi lükata. meil on terve rida sarnaseid näiteid kunagistest kolooniatest. Äh, riikide juhid arvavad, et äh, kõige tähtsamad on nende huvid, mitte aga rahva huvid. president Kabila üritab kogu riigis teha enda varandust, nii nagu seda tegi varem Belgia kuningas ning meie peame nüüd lihtsalt ütlema, et aitab küll, midagi tuleb ette võtta, tuleb ka ettevõtetele öelda, et tulevikus tuleb neil äh, loobuda nendest verega määritud äh, mineraalidest. me andsime Sahharovi auhinna härra Mukwegele, me peame nüüd midagi ette võtma tema julgeoleku tagamiseks, sest muidu on tegemist ainult auhinnaga, millel on tühjad sõnad ja mitte midagi taga aitäh, kolleeg Castaldo ja viimane kõneleja vaba mikrofoni voorus on kolleeg Buenanno. <clears throat> aitäh, president. arutelu Kongo üle on kirgi ülesküttav mina, mul on tunne, et äh, ma olen tagasi Itaalias, äh, kus äh, inimesed mängivad kaarte, arutavad erinevate teemade üle ja nüüd nä-, nähes siin välispoliitika kõrget esindajat, proua Mogherini, kes on täna siin kohal, tahaksin ma teile midagi öelda. võttes arvesse neid tulemusi, mida me oleme näinud, mitte küll Kongos, aga tulemusi, mida me oleme näinud Ukrainas, härra Merkel, Hollande, Putin ja nii edasi, te olete, te ei ole mitte midagi ette võtnud äh, Euroopa hüvanguks. ja te tulete siia ja te peaaegu et magate siin. Euroopa ei ole oluline, ärgake kõik ärgake üles, ärgakem, me kõik magame siin aitäh, kolleeg Buonanno. You have not the floor anymore. Teil ei ole enam õigust rääkida, härra. kolleeg Buonan-. kolleeg Buonanno, te rääkisite tõesti ilmselgelt liiga kaua ja teie viimased märkused kahjuks avalikkuseni ei jõua, sellepärast et tõlgid kahjuks ei saanud neid enam tõlkida vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja nüüd annan veel sõna proua Mogherinile. Eh, vedo... suur tänu, proua, härra juhataja. täna pärastlõunal kõnelejate nimekirja vaadates ja arvestades seda, mis tuleb edasi, härra Bonanno Ukrainas eh, teemal ei ole ähm, nimekirjas, aga võib-olla ta tahab sellest rääkida ja, ja võtab ikka sõna veel. ja siis saab oma viimased märkused ka ära öelda äh,. aga väga paljud kolleegid viitasid sellele, mida mina ütlesin avasõnades äh, ja rõhusid samadele asjadele ja suur tänu, et te toetate minu sõnu, sest et niimoodi me saadame välja siit parlamendist ja Euroopa institutsioonidest väga-väga selge, tugeva sõnumi ja ma loodan, et see sõnum jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma mõned teist mainisid seda, et see ei ole mitte oluline ainult äh, selle riigi jaoks, vaid terve piirkonna jaoks ja ma tahaksin veel rõhutada seda, et see on üle, oluline ka ülemaailmse stabiilsuse ja rahu tagamiseks ja ma mitte kunagi, mitte kunagi ei kavatse nõustuda selle mõttega, et me peame keskenduma ainult inimõiguste rikkumistele ja humanitaarkriisidele meie piiride lähedal sellepärast, et see, mis toimub äh, kohtades, mis tunduvad meist küll olevat väga kaugel, äh, mõjutavad seda, mis toimub meil ja meil on mitte ainult vastutus, vaid ka huvi äh, midagi ette võtta ja kõik peaksid sellest siin saalis aru saama. ja ühte asja ma tahaksin veel rõhutada, mida, millele paljud teist viitasid nimelt, mida meenutas meile ka härra Mukwege, nimelt naiste roll seal piirkonnas äh, ja ohvrite seas on just nimelt alati naised ja tüdrukud ja järjest äh, nooremad ja nooremad tütarlapsed, lapsed ja äh, tõesti on seatud konkreetne sihtmärk naiste kujul ja see ei ole sugugi juhuslik, et relvastatud konfliktides võetakse sihikule naised ja tütarlapsed ma võin teile tagada, et me mitte ainult praegu juba ei tegele öö, äh, selle teemaga väga konkreetsete meetmete läbi, antud konkreetsel juhtumil äh, Kongo äh, demokraatlikus vabariigis me pakume siis ohvritele toetust, olgu see siis meditsiiniline abi või õigusabi, aga oluline on ka julgeolekurežiimi ja kohtusüsteemi reformimine selles piirkonnas, mille osas me oleme ka andnud toetust Kongo Vabariigile, aga me kavatseme rohkem Äh, hakata keskenduma maailmas üldiselt äh, naistele ja lastele, kes on konfliktipiirkondades esimesed ohvrid tavaliselt. ja tahaksin veel kord äh, viidata sellele, et me peame tegutsema järjepidevalt. ma tänan neid kõiki, kes selle esile tõid. kui teie andsite Saharovi auhinna kõigest mõned kuud tagasi siin kojas üle härra Mukwegele, siis see oli selge sõnum selle kohta, et me ei andnud seda ju ainult sellele isikule, vaid tema tööle. peaasjalikult täielikult tema tööle ja täna ma tahan korrata seda, et me peame kaitsma nii isikut kui ka tema tööd, tema haigla tööd üldse, kõiki neid inimesi, see on lootuse allikas terve sellele riigile ja tervele piirkonnale, mille härra Mukwege on seal ära teinud. nüüd Louis Michel, teie ettepanek selles osas ma ütlen, et äh, ma tunnen tugevat sümpaatiat selle ettepaneku osas ja kui ma nüüd Brüsselisse tagasi lähen, siis ma kavatsen süüvida sellesse äh, ja kuulan ära, mida ütleb Stavros Lambrinidis, Euroopa inimõiguste volinik, et kuidas me saaksime seda teie mõtet äh, toetada. ja samuti olen ka nõus teie sooviga konflikti olukordades loodusvarade röövimist, et sellele teha, sellele seosele teha lõpp, ma olen sellele pühendunud isiklikult, ma ei ole veendunud, et sellest piisab, aga ma olen isiklikult valmis võtma vastutus selle oma südameasjaks. ja proua Mogherini ütleb, et ta jätkab lõpetuseks itaalia keeles proua Kiengel nimelt oli täiesti õigus, kui te ütlesite, et eile Vahemere piirkonnas surm tuli uuesti võimule. mul on väga hea meel, et te sellele täna viitasite. ma olen volinike kolleegiumi teavitanud juba sellest, et ma kavatsen kokku kutsuda erakorralise koosoleku välisasjade ja arengupoliitikast vastutavate volinikega, et vaadata, et kas midagi oleks võimalik siiski veel rohkem ära teha nii sisepoliitikat arvestades kui ka välispoliitikat arvestades, et et selliseid asju ei juhtuks, peame keskenduma sellele, millised on probleemid päritolu- ja transiitriikides ja ma kavatsen selle asja tõsta ka Euroopa Liidu välisasjade ministrite päevakorda niipea, kui see on võimalik Euroopa Liit äh, peaks näitama üles poliitilist tahet ja meil on ka vahendid selleks, et midagi nende tragöödiate vastu ära teha. aitäh, proua Mag-.